ma küsin veel kord, kas tõlge toimib, küsib president. jah, tõlkega ei ole enam probleeme, hästi. ma kuulutan kahekümne kolmandal juunil katkenud Euroopa Parlamendi istungi uuesti jätkunuks ühiselt fraktsioonidega olen otsustanud kokku kutsuda selle erakorralise täiskogu vastavalt kodukorra reeglile sada nelikümmend üheksa lõige neli parlament saab arutada nüüd Ühendkuningriigi referendumi tulemusi. tegemist on esimese korraga, daamid ja härrad, kui selline täiskogu istung nii lühikese etteteatamistähtajaga kokku kutsutakse see erakorraline meede on vastuseks erakorralistele sündmustele, mis aset leidnud. üks liikmesriik on otsustanud Euroopa Liidust välja astuda. ma tervitan Äh, äh, seda, et kogu äh, komisjoni kolleegium, kaasa arvatud lord Hill, on täna siin kohal. tere tulemast Euroopa Komisjonile Euroopa Parlamendis on äärmiselt oluline, et meie parlamendis, Euroopa demokraatiakojas täna peame arutelu selle teema osas, mis meid kõiki väga sügavalt puudutab. daamid ja härrad, vastupidiselt sagedastele kommentaaridele mõningatelt institutsioonidelt äh, Äh, on see otsus, mis Ühendkuningriigis langetati, Briti rahva otsus, aga see on otsus, mis puudutab kõiki Euroopa Liidu rahvaid, kõiki Euroopa Liidu kodanikke ja seetõttu on mõistlik, et Euroopa rahvaesindajad täna siin kojas seda asja arutavad ah, arutelu sissejuhatuseks tahaksin aga öelda ühte asja. juba palju aastakümneid on paljud poliitikud Äh, ja väga paljud ametnikud äh, Ühendkuningriigist Euroopa Liidu institutsioonides töötanud. mina isiklikult olen paljudega nende, paljudega nendest kokku puutunud äh, ja koos kolleegidega Ühendkuningriigist oleme me siin Euroopa Kojas töötanud ja seetõttu äh, ma leian, et meil kõigil on neid väga vaja ning kõikidele kolleegidele Ühendkuningist, kes on siin kojas äh, ja nendele sadadele tuhanded, nendele sadadele tuhandetele inimestele, kes töötavad fraktsioonides äh, selle institutsiooni administratsioonis, kes on meiega töötanud ühiselt Euroopa projekti kallal, tahan öelda, et me kahetseme sügavalt seda otsust, mille Ühendkuningriik on langetanud, aga teie, meie kolleegid, kes te aastaid meie kõrval olete töötanud, töötanud. me oleme teiega, tunneme teile, oleme teiega ühtsed inimlikult ja poliitiliselt. üks asi on selge süüdi ei ole ainult ühis, Ühendkuningriik, väga oluline on, et me ka edaspidi kaitseme oma vabadusi, oma õigusi, aga oluline on ka Ühendkuningriigi enamuse tahe. me peame seda austama ning seetõttu äh, peame me täna väga aktiivselt arutama ka äh, artikkel viie, viiekümne aktiveerimise küsimust. daamid ja härrad, tahaksin tänada äh, neid, kes siin saalis on Eh, kes selles väga raskes olukorras on teinud suurepärast tööd, eh, kes on ette võtnud suuri eh, olulisi samme, tahaksin tänada lord Hilli, ta on Ühendkuningriikidest valitud volinik, ta on täna viimast korda meie hulgas ja tahaksin teile, lord Hill, öelda, Teie pidasite kampaaniat selle nimel, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu ja tahaksin teid sellega seoses tänada parlamendi nimel, tahaksin teid tänada ka töö eest, mida olete Euroopa Komisjonis teinud ma tänan teid, kolleegid, selle signaali eest, mis samuti näitab, mida valdav enamus Euroopa rahva esindajatest arvab, nad toetavad neid, kes tahtsid näha Euroopa Liidus Ühendkuningriiki. aitäh selle tugeva signaali eest ja samuti on täiesti selge, et Eh, Lord Hillit eh, lahkumine on andnud märku sellest, et lahkumisprotsess on alanud ja daamid ja härrad, aeg on alustada arutelu ja nüüd nõukogu nimel annaksingi sõna proua Hennis Plashertile. Eh, ma oleksin ta-, tahtnud ka härra Tuski tänasel kohtumisel näha, seda, see kahjuks ei olnud aga võimalik ja seetõttu esindab nõukogu täna proua Hennis Plaschert ja palun, teil on sõna